meeldib meile. ma usun, et õige pea muutub kõik veelgi muljetavaldavamaks, nii et alustame siis eh, sellega, et ÜRO pagulaste ülevoliniku amet teeb meile ettekande eh, teemal ümberpaigutamine ja ümberasustamine. selle kohta toimus kahekümne viiendal novembril foorum, kus räägiti sellest, et Austria Safe Lives algatusest, ühisest pilootprojektist jah, paljud eh, teavad sellest teemast. Eh, eh, te teate, et meil on varem juba olnud see arutusel. viimasel hetkel foorum lükati edasi. järgmine foorum, aga me arutame esimese foorumi tulemusi nii et kõigepealt me anname sõna Filippa Kandlerile, kes räägib meile eh, sellest, kuidas ehm, konverentsil eh, ümberasustamise kohta võeti kohustusi. Eh, nimelt see konverents toimus Genfis detsembris kaks tuhat neliteist, nii et samuti võeti kohustusi ka konverentsil teisel ja kolmandal päeval, kui arutati teemat inim-, elude päästmist merel. nii et palun. nüüd on sõna teil kõigepealt ja siis järgmisena Laurent Mouchel, kes on siseasjade peadirektoraadist. nii et proua Kandler kõigepealt. Well, thank you very suur tänu ja kui te ütlesite, mina olen Philippa Kandler ja mina töötan ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti esinduses siin Brüsselis ja mul on hea meel selle üle, et ma saan täna teie ees siin esineda. mul paluti tähelepanu koondada kahele peamisele valdkonnale eh, ja voliniku detsembrikuine konverents mis puudutas inimelude kaitset merel ja samuti kohustuste võtmise konverents, mis Genfis toimus ka detsembrikuus ja seal käsitleti juba Süüria pagulaste ümberasustamist ennekõike ja paigutati see ka globaalsesse konteksti, nimelt kõik ümberasustamise ja kaitse vajadused, mis kuuluvad meie ameti pädevusse. peamised arvud, kõigepealt enamik teist juba teavad nendest arvudest. ma lihtsalt tahan välja tuua, et aasta kahe tuhat neljateistkümnenda aasta lõpul oli meil viiskümmend miljonit inimest, kes olid sunnitud eh, lahkuma oma kodukohast, nii pagulased kui ka need, kes olid maapagulased oma riigi piires ja loomulikult see puudutab seda kriisi, mis meil kõigil meeles mõlgub, nimelt Süüria kriis, kolm koma kaheksa miljonit pagulast sealt, ennekõike see naaberriikides Süüriaga, aga ka Egiptuses ja Põhja-Aafrikas on nemad. ja seitse koma kuus miljonit Süüriast eh, maapagulast, kes on endiselt Süüria pinnal, aga ei ole, ei saa oma kodus enam viibida kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks mittetööstusriigid äh, võtsid vastu pea üheksakümmend protsenti maailma pagulastest, on teile ehk teada, aga ka Euroopas on kasvanud nende inimeste arv, kes on tulnud vägivallapiirkondadest ja asüüli arvud kaks tuhat neliteist näitab, et kolmekümne kaheksas liikmesriigis ja mitte ainult Euroopa Liidus on kuussada kolmkümmend tuhat taotlust esitatud aastal kaks tuhat neliteist ja e, meil on siin ainult teile ajutised esialgsed andmed anda, mis rahvustest on need, kes asüüli taotlevad Euroopas, süürialased ennekõike, see on kõige suurem rahvarühm, aga samuti iraaklased, afgaanid ja eritrealased. väga palju on ajakirjandus just eritrealastele tähelepanu e, juhtinud, nad tulevad üle Vahemere koos süürlastega meie juurde tahan välja tuua ka selle, et Saksamaa ja Rootsi on vastu võtnud nelikümmend kuus protsenti kõikidest taotlustest, millest siin juttu on. väga palju on arutatud ka Meritsi äh, tulemist aastal kaks tuhat neliteist ja me nägime, kuidas tohutult kasvas arv, äh, üle kahesaja kaheksateistkümne tuhande tuli üle Vahemere, sada seitsekümmend tuhat saabus Itaalia pinnale üksinda ja meie amet on ka väga murega märganud, üle poole tuleb nendest riikidest, kes toodavad eh, just pagulasi Eritrea ja Süüriaga ka teistest riikidest. ja see üha rohkem meritsi tulijaid on midagi, mida me oleme kogu aeg näinud eh, ka aastal kaks tuhat viisteist, üle kolme ja poole tuhande on juba saabunud Itaaliasse võrreldes kahe tuhande ühesaja seitsmekümne ühega aastal kaks tuhat neliteist, nii et kuuskümmend kaks protsenti on juba olnud kasv aastal kaks tuhat viisteist võrreldes jaanuariga kaks tuhat neliteist kaks tuhat neliteist, vaatamata nendele jõupingutustele, mida Itaalia äh, Mare Nostrum operatsiooni kaudu tehti, ometi kolm tuhat viissada inimest hukkus või jäi teadmata kadunuks merel ja kolmsada seitsekümmend samasugust juhtumit on juba aset leidnud aastal kaks tuhat viisteist. see on vastuolus nende arvudega, mis meil on jaanuaris kaks tuhat neliteist, kui ainult kaksteist isikut eh, teatati olevat eh, teadmata kadunud või surma saanud, nii et väga, väga suur kasv. aga loomulikult tegemist on hinnangutega, eh, ei saa täpseid arve ju tuua kategooriate kaupa. ja nüüd ma tulen esimese osa juurde, millest mul paluti rääkida, nimelt eh, kõrge voliniku dialoog kaitsmine merel teemal. jah, juba mõned aastad on meie volinik pidanud dialoogi peamiste kaitseteemade lõikes, aastal kaks tuhat kaksteist oli usk ja kaitse kaks tuhat kolmteist maapagulaste teema aga eh, kui me vaatame arve, eh, kui palju inimesi asub ohtlikule teekonnale üle mere, siis jah, möödunud aastal käsitleti just kaitset merel. eriti silmas pidades, et ka meie ametile valmistavad inimesed suurt muret. dialoog peab endast kujutama sellist mitteametlikku kõiki osalisi kaasavat mõttevahetust, ei ole mingeid lõppjäreldusi, lihtsalt arutavad osapooled neid küsimusi ja delegatsioonid kaheksakümne kaheksast riigist, viiskümmend kaks vabaühendust, ÜRO agentuuri, eh, teadlasi ja eksperte eh, ja eh, üle saja inimese osales, see on kõige suurem arv, mis näitab, kuivõrd aktuaalne see teema on. samas Äh, kui seda dialoogi peeti, terve rida organisatsiooni, meie amet, aga ka rahvusvahelised organisatsioonid nagu äh, rändeorganisatsioon, merendusorganisatsioon, inimõiguste volinik ja ÜRO narkoamet tegid ühisavalduse mis kutsus üles mererände põhjusi käsitlema ja arutelud, mis toimisid, tõesti panid mõtteid vahetama väga erinevatel teemadel, sealhulgas ka pääste eh, ja ka eh, arutati seda, mis siis paneb inimesed eh, neid samme astuma ja teele asuma, räägiti ka rahvusvahelisest koostööst nüüd dialoogi tulemuseks oli see, et oldi üsna tugevalt ühel mehel, et ainult heidutamisele tähelepanu koondades või ühepoolselt tegutsedes kuidagimoodi piiri ei pane nendele liikumistel ja võib-olla ka muudab palju ohtlikumaks sellised retked. ja leiti, et on tugev seos ühelt poolt on vaja arutada rändeküsimusi, aga teiselt poolt on vaja ka arenguteemadega tegeleda kutsuti üles äh, ulatuslikku lähenemisviisi kehtestama just päritoluriikidele ja varjupaigariikidele äh, ja tegeleda rände algpõhjustega. ja eriti öeldi, et on vaja äh, mõelda, et inimesed konfliktipiirkonnast lahkuvad tagakiusamise tõttu ja tihtipeale on poliitilised lahendused kriisidele, mis aitavad pro-, põhjused kõrvaldada, mis inimesed kodust ära viib, aga muidugi tunnustati ka seda, et on vaja äh, vaeva näha, et inimkaubitsejad ei kasutaks ära inimeste mm, katastroofilist olukorda. jah, räägiti ka juriidilistest alternatiividest ja järeldus oli, et üks kõige paremaid viise, kuidas ära hoida illegaalne ränne mere kaudu öö, äh, öö, äh, ja see, mis toimub ka sellele eelnevalt on eh, siiski ohutut eh, juurdepääs, ohutu juurdepääs ohutud territooriumidel tagada nendele inimestele, kes on hädaolukorras. Eh, räägiti ka otsingu ja päästesuutlikkusest erinevates piirkondades ja loomulikult Vahemerel ennekõike ja seda, et on vaja jõupingutusi suurendada ja räägiti ka vastuvõtuvajadustest, kui inimesed on juba päästetud ja maale toodud, millised vajadused siis tekivad. jah äh,. ning väga tähtis on näha asjade põhjuseid ja otsida lahendusi ja tervitame neid algatusi, mis Euroopas on just tehtud, Euroopa Komisjoni kõikehõlmav lähenemisviis rändele on positiivne samm edasi, samuti parlamendi omaalgatuslik raport, kus käsitletakse olukorda Vahemerel ning samuti rõhutatakse vajadust holistilise lähenemisviisi järele. paistab, et PowerPoint enam ei tööta, aga ma juba rääkisin ka jätkutegevusest sellel dialoogil, et on vaja e, tõesti ots-, otsingu ja pääste suutlikkust suurendada ja maaletoomise suutlikkust suurendada ja meil on Kesk-Vahemere merealgatus juba käivitatud. ja teil on selle kohta dokumendid nendest materjalidest, mis me meie kohtumise taustaks esitasime jah, me mõistame, et on vaja ehm, merelaevandusfirmadega ehm, ehm, siin kontaktis olla ja meie amet on juhi rollis ka ametkondade vahelise tegevusplaani väljatöötamisel, kus täpsustatakse, millised rollid on rahvusvahelisel organisatsioonidel ja meie ÜRO ametkondadel kui kõneks on elude päästmine merel ja e, toimub ametkondade vaheline e, kohtumine järgmisel nädalal, kus arutatakse just ebaturvalistel alustel meile tulevate mm, e, pagulaste teemat. ja nüüd koostöö kodanikuühiskonnaga ja vaba ühendustega, peamiste piirkondadega on midagi, mida on peetud väga tõhusaks valdkonnaks, millega edasi tegeleda, eriti pidades silmas seda informatsiooni, mis me võime saada vabaühendustest, kes tegutsevad kohapeal nendes piirkondades, koguvad informatsiooni, andmeid, ja analüüsivad neid, vaatavad rändemarsruute, analüüsivad isikuid, kes teele asuvad ja millised on nende vajadused ja sellised algatused on mitmes piirkonnas ja on ka selline sekretariaat juba loodud Nairobis, kes erinevaid piirkondi hõlmab ja tegeleb just nende eh, küsimustega selles maailma osas. nüüd kriisiriikide eh, migrantide toetus toetuse andmine aastal kaks tuhat viisteist on üks samm pärast dialoogi ja üks asi, millest me pisut hiljem räägime, on traditsiooniliste marsruutide laiendamine, kui asi puudutab ümberpaigutamist ja vastuvõtmist. Need on need sammud, mis järgnesid kõrgetasemelisele dialoogile, kus arutati inimelude kaitsmist merel ja mõned teist siin võib-olla ka olid kaasatud sellesse dialoogi ja komisjon oli osaline nendes aruteludes. ja võib-olla räägin ka piirkondlikutest algatustest, mis seonduvad kõrg-, meie ametidialoogiga, nimelt Kesk-Vahemere algatus, ma näen, et PowerPoint on tagasi, aga nüüd on vaja, et ta ka järele jõuaks minu jutule, just see jah, kõigil on tegelikult see tekst ka paberil eh, olemas, nii et pole midagi lahti. nii et Kesk-Vahemere algatus, see oli meie ameti ja eh, Euroopa büroo algatus. vaatasime, mida siin annab ära teha, oktoobris kaks tuhat kolmteist see käivitati pärast Lampeduusa tragöödiat ja siin on välja pakutud kaksteist meedet käsitletakse päritoluriike, asüüli või transiidiriike ja Euroopa Liidu liikmesriike. ja seda kõike hõlmavalt ulatuslikult. Euroopa Liit, kui me vaatame eh, teie siseseid meetmeid ja soovitusi, mis selle algatuse raames on välja töötatud, siis me koondame tähelepanu just tõhusatele otsingu- ja päästeoperatsioonidele Vahemerel. see on midagi, mida meie amet ja meie partnerid väga tähtsaks peavad ja Itaalia rahastamine nende operatsioonide korraldamisel. jah, peab ütlema, et rahalised vahendid on hiljuti hakanud vähenema toetuseks Itaaliale ja see seondub nende arvudega, millest me rääkisime, kui palju inimesi tuleb üle Vahemere ja seda, et surmad Äh, merel on sagenenud võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist käesoleval aastal. nii et me äh, kutsume üles toetust suurendama, me saame aru, et Frontexil on küll operatsioon Triiton selles piirkonnas, aga nemad ei oma rahalisi vahendeid päästeks merel eraldi. veel üks meede, mida me oleme tutvustanud Euroopa Liidus, on kiire äh, maale toomine äh, Äh, nende maale toomine, keda on kommertslaevad äh, päästnud merel. Äh, selle on varem olnud suureks probleemiks mõnedel puhkudel. ja me oleme välja töötanud ja see on ka teie materjalis olemas, nimelt sellise skeemi. see on Euroopa Liidu reageeringupakett, siin vaadatakse, millised on need erinevad sammud, mis toimuvad siis, kui inimesed maale tuuakse Euroopa Liidu liikmesriigi pinnale eriti koondatakse tähelepanu eh, isikute tuvastamisele, nii nende tuvastamisele, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset võib-olla, aga vaadatakse ka erinevaid lahendusi nende jaoks, kellel ei ole seda kaitset vaja. ja tuvastatakse isikud, kellel on erivajadused, eriti haavatavad isikud, need, kellel võib-olla on meditsiinilised probleemid, et kohe, kui nad saabuvad maale, nende probleemidega tegeldaks me arvame, et identifitseerimine on siin sel hetkel peatähtis. arutatakse ka ju julgeoleku aspekte nende isikute puhul ja meie ameti seisukohast on väga tähtis, et see tuvastamine toimuks kohe mm, saabumisel, kes need inimesed on ja siis nende profiili järgi neid nendega tegeldakse edasi. nõuandmine, registreerimine on sel hetkel samuti peatähtsad aspektid ja midagi, millega meie amet on äh, koostööd teinud teiste partneritega, nimelt Dublini määruse tõhus elluviimine. tuleb vaadata, kuidas need instrumendid, mis meil Euroopa Liidus olemas on, paremini ära kasutada nende isikute huvides, kes saabuvad meile. et inimesed, kellel on peresidemed teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, et oleks võimalik kasutada siis ähm, ülalpeetavate sätteid nendes dokumentides ja saaksid edasi liikuda pere juurde ja ka seda, kuidas äh, ka äh, kaalutlusõiguse klauslit tõhusalt kasutada, eriti kui tegemist on Süüriast ja Eritreast saabunutega, kes tõenäoliselt vajavad rahvusvahelist kaitset. ja selle ettepaneku teine külg on lahendusi käsitleda, jah, integratsioon nendes riikides, kuhu nad siis satuvad, aga ka perekondade taasühendamine, kui vähegi võimalik. ja loomulikult äh, perekondade taasühendamine ka väljaspool liikmesriike, võib-olla väljaspool teistes riikides võivad nendel isikutel olla abikaasad USA-s või Kanadas näiteks ja siis need, see oleks võib-olla lahendus. me ei arva, et neid inimesi väga palju oleks, aga asjasse puutuvatele isikutele on vaja läheneda individuaalselt ja siis nendel isikud, kellel ei ole vaja rahvusvahelist kaitset, see on midagi, millega, mille, kelle puhul e, kui neil ei ole õiguspärast põhjust jääda Euroopa Liidu pinnale, siis nad peavad sama väärikalt naasta, humaansetel tingimusel naasta. oleks hea, kui vabatahtlikult sinna, kust nad tulid. ja sellepärast me toetame neid programme, mis Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon on välja töötanud, nimelt vabatahtlik naasmine ja see on siis ülevaade selle kohta, mis me oleme välja pakkunud Euroopa Liidule Kesk-Vahemere algatuse raames. me töötame käsikäes ka esimese asüüli kohariigiga ja vaatame, et seal oleks funktsioneeriv asüülisüsteem, oleme tegelenud sellega väljaspool Euroopat juba mõnda aega ja teeme seda jätkuvalt. juurdepääs Äh, lahendustele, enesele toetumine, haridus, vabatahtlik naasmine, kui võimalik ja ümberasustamine ja muudki alternatiivid. ja komisjoni toetusega me oleme välja töötanud ka infokampaania, mis on suunatud just Somaali ja Eritrea pagulastele, siis Somali poolsaare idaosas tulijatele ja me räägime, kuivõrd ohtlik on see retk sealt sinna, aga samuti see seondub ka juriidiliste alternatiivide väljapakkumisega, me tahame näidata, millised alternatiivid neil siis on, kuidas Euroopasse on veel võimalik tulla näiteks perede taasühendamise kaudu või legaalse ümberasustamise kaudu. ja kolmas aspekt, päritoluriigid sellel algatusel siin on meie võimalused piiratud, aga me jätkame koostööd partnerorganisatsioonidega ja teistega, austades inimõigusi ja kindlasti mitmesugused arenguprogrammid koos ÜRO arenguprogrammiga töötame selle nimel. nii et need on need kolm peamist valdkonda, millele me oleme koondanud oma tähelepanu Kesk-Vahemere algatuse puhul ja teine aspekt, millest mul paluti teile täna rääkida, vaatame ümberasustamist. jah, see seondub väga hästi mõnede algatustega, mis me välja pakkusime Kesk-Vahemere algatuse raames, eriti vajadus ümberasustamist parandada. globaalne ümberasustamine ühe pilguga jah, siin on meie ameti arvutused, kui palju on vaja ümber paigutada ülemaailmselt, üheksasada kuuskümmend tuhat pagulast vajavad seda. aastal kaks tuhat neliteist me kavandasime üle üheksakümne nelja tuhande ehm, avalduse esitada erinevatele riikidele ümberpaigutuseks ja kõige suurem riik on USA ümberpaigutuste puhul kuuskümmend tuhat isikut võtavad nemad vastus on väga-väga suur osa. meil ei ole täpseid arve tuua, kui palju aastal kaks tuhat neliteist avaldusi esitati riikidele ümberasustamiseks, aga seitsekümmend tuhat inimest lahkus aastal kaks tuhat kolmteist, et saada ümber asutatud, üheksa protsenti nendest tulid Euroopasse ja siin ma tahaksin tuua välja kõige prioriteetsemad olukorrad, mille puhul on vaja kohaldada ümberasustamist, aga see on teil kõik materjalides olemas. kõige peamine olukord, millega me praegu tegeleme, on reageerimine Süüria olukorrale. ja te näete et ümberasustamine on üks osa suuremast reageeringust ja me peame üles näitama ka solidaarsust naaberriikidega Süüriale. naaberriikidega, nad on väga palju võtnud vastu süürlasi, nagu te teate. ja ümberasustamise puhul Süüriast meil on mõned privileegilised profiilid välja töötatud, naised, tütarlapsed, eh, samuti piinamise ohvrid eh, need pagulased, kellel ta on vaja kaitsta, kes on väga haavatavad, kaitsetud, need on need profiilid, mis ma olen välja töötanud mm, kõigepealt vägivalla ja piinamise ohvrid ja inimesed, kes vajavad füüsilist kaitset, on need kaks peamist kategooriat praegu meie profiili kohaselt. nüüd ministrite kohustuste võtmise konverents detsembrikuus Genfis, sellest me juba rääkisime, üle neljakümne riigi võttis osa, samuti Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon, vabaühendused, Euroopa Komisjongi oli esindatud seal ja kakskümmend kuus riiki võtsid kohustusi. peaaegu viiskümmend kaheksa tuhat kohustust pluss USA. nii et üle kaheksakümne tuhande kohustuse võeti. lisaks sellele on meil terve rida öö, äh, muid võimalusi, üle kaheteist tuhande viisa on antud süürlastele, pluss teisi vastuvõtuviise, Brasiilia, Prantsusmaa, Iirimaa, Saksamaa, Ühendkuningriik, Šveits, neil on mitmesugused instrumendid Süüria pagulaste vastuvõtmiseks. üheksateist Euroopa Liidu liikmesriiki on samuti kohustusi võtnud, viisteist Euroopa Liidu liikmesriiki olid seal ja üle kolmekümne seitsme tuhande koha on nemad välja pakkunud, see on väga positiivne, aga nendest kolmekümne seitsme tuhandest kolmkümmend tuhat on Saksamaa välja pakkunud ja see on huvitav proportsioon, kui me vaatame Saksamaa kaalu võrreldes teiste liikmesriikidega. ja täiendavad programmid on käivitunud Prantsusmaal, Iirimaal, kes on ja Ühendkuningriigis kaitsetud inimeste ümberpaigutamise kava on käivitunud. jah, mulle öeldi, et meil on vaja ka aega küsimuste esitamiseks, sellepärast ma tahan vaid öelda, et Justiits- ja Siseasjade Nõukogu oktoobrikuus kaks tuhat neliteist tegi järeldused, kus ta kutsus üles liikmesriike pakkuma äh, usutaval arvul äh, pagulaste vastuvõtmiseks kohti välja. ja veel äh, asjad, millega me töötame meie ametis Eh, nimelt humanitaarviisad vastuvõtmiseks, samuti mitmesugused erasponsorluskavad ja me peame mõtlema selle peale, eh, kas on võimalik selliseid välja töötada, näiteks mitmed sponsorkavad Saksamaal juba hästi toimivad, võiksid olla eeskujuks teistelegi riikidele. ja samuti sugulaste vastuvõtmine, lisaks nendele, kes perekonna taasühistamise direktiivi alla kuuluvad. ja see seondub jah, jälle erakutsujatega, samuti tudengitele eh, stipendiumid ja tööjõu liikumise kavad pluss kaitse. ja lõpetuseks integratsioon. me tervitame seda, et rohkem riike eh, osaleb ümberasustamises, aga me mõistame ka, et riigid peavad olema valmis ümberasustamiseks jätkusuutlike süsteemidega, et ära hoida sekundaarne ümberliikumine. tähtis on, et pagulased, kes tulevad, tõesti Eh, leiaksid abi ka integreerumisel sellesse riiki. jah, äh, ma paluksin natuke kiiremini teha, sellepärast et kolleegid tahavad ka küsimusi esitada. teine osa sellest äh, teavitamisest äh, ÜRO pagulaste ülemvoliku ameti poolt on mõeldud Roland Micheli töö põhjal ja me tahtsime seda üritust korraldada selleks, et see aitab parandada meie kõikehõlmavat lähenemist. rändeküsimustele ja teise osa eest kannab hoolt siis komisjon, mul oleks väga hea meel, kui me saaksime siin liikmed, liikmetega omavahel rääkida ja teie võiksite omalt poolt täiendada, nii et tehke tõesti natukene üldisemalt võib-olla, et me saaksime ka küsimusi esitada. suur tänu. katsun seda teha. nagu Philippa ütles, meie analüüs sellest, mida tuleb teha, on, on üsna ühesugune ja võib-olla, et arutelule ainet anda, räägiksin mere merel otsingute ja päästeoperatsioonides. tänu Euroopa Parlamendile on meil veel kakskümmend miljonit lisaeurot Frontexile, mis aitas meile Tritoni operatsiooni ellu viia. aga me ei peaks unustama seda, et me ei saa päästa kõikide rändajate elusid, kes laevadele lähevad. mis juhtus nende kahesaja inimesega, kes kaks nädalat tagasi hukkusid? inimesed püssi toru ähvardusel pannakse sadade kaupa laevadele. lained on viie meetri kõrgused, laeva liikumiskiirus üle saja kilomeetri tunnis, inimestel pole päästeveste, reisijate hulgas on inimesi, kes ei tea, kuidas ujuda, kes ei ole mitte kunagi merd näinud nii et äh, ärge arvake, et Frontex suudab äh, päästa kõiki inimesi, kes äh, selle tee ette võtavad. ja me peame enda kaitseks üles tõu-, astuma, sellepärast et kõik, kõik, ajakirjandus kritiseerib Euroopat, mida Euroopa teeb, ei ole mingisuguseid imelahendusi, kui inimesed Liibüas sellise surve all Äh, otsustavad üle mere teele asuda ja sellistes tingimustes. siis kahekümne viienda novembri kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kohtumine, te palusite mul anda väga kiire ülevaate sellest. jah, teeme seda kiiresti ja lühidalt äh, ja, ja ma arvan, et meie parlamendis me teame täpselt, mida Frontex teeb, et meie ei ole need, kes kes, kes, kellel valitseks äh, mingisugune valearusaam, me teame täpselt, mis juhtub, nii et Frontex äh, ei, ei ole siin kõige tähtsam teema, aga võib-olla räägite täpsemalt sellest teabeüritusest. jah, kindlasti teen seda. aga selge on see, et ajakirjandus kritiseerib Brüsselit ja nemad ei erista Euroopa Parlamendi liikmesriike, Frontexit, komisjone, lihtsalt kogu Brüssel on see, kes satub rünnaku märklauaks. me räägiksime sellel teabeüritusel kolmest põhiteemast, pagulaste ümberasustamisest, paremast tasakaalust ja teiseks Euroopa Liidu sisesest ümberpaigutamisest ja selle mehhanismi käivitamisest kriisiolukorra tekkimise korral ja kolmandaks rääkisime sellest, millised on juriidilised alternatiivvõimalused kaitset taotlevatele inimestele millised on järeldused? esiteks, kõik liikmesriigid nõuavad, et äh, ümberasustamine peaks olema vabatahtliku olemusega, isegi siis, kui me, kui nad tahavad paremat tasakaalu, nad tahavad, et seda tasakaalu saavutatakse liikmesriikide vahel vabatahtlikkuse alusel mis puudutab äh, õiguslikke alternatiive, õiguslikke võimalusi, suurem osa liikmesriike leiavad, et et peamine primaarsusseem peaks olema ümberasustamine. Nad ei taha, et Euroopa Liit äh, investeeriks igasugustesse teistesse õiguslikesse juurdepääsu, pääsu äh, teedesse. Nad tahavad, et, äh, et asjad jääksid nii, nagu on selles vallas. peamiseks õiguslikuks teeks peaks olema ümberasustamine. ümberasustamise raames ja püüdes jagada äh, koormat. saavutati kokkulepe, et alustatakse pilootprojektiga, pannakse paika, kui palju inimesi Euroopa Liit on valmis vastu võtma ja siis äh, töötatakse välja jaotusvalem lähtuvalt erinevatest kriteeriumitest, äh, arvesse võttes liikmesriikide rahvaarvu esiteks, SKP-d, Äh, pagulaste asüülitaotlejate arvu minevikus ja aga ka tööpuuduse määra liikmesriigis, sellepärast et kui tööpuudus on suur, on integreerimisega tõsisemaid raskusi. Need olid siis nagu need tegurid, need kriteeriumid, millest me rääkisime. Äh, ja sellest lähtuvalt teeb komisjon oma ettepaneku katseprojekti kohta ja loodame, et võimalikult paljud liikmesriigid on valmis selles katseprojektis osalema. olgem ausad, pole mingisugust mõtet Saksamaad ja Prantsusmaad äh, kaasata sellesse projekti, nemad äh, tegelevad kogu aeg ümberasustamisega, me oleme selle ette näinud rohkem nende liikmesriikide jaoks, kes ei ole mitte kunagi ümberasustamisega tegelenud ja keda me tahaksime kaasata. aga liikmesriigid äh, rõhutavad, et oluline on vabatahtlikkus nii et omalt poolt püüame kanda hoolt selle eest, et äh, võimalikult palju liikmesriike osalevad selles ja need, kes ei osale, vähemalt äh, toetavad ümberasustamistegevust kas rahastamisvahendite kaudu, personali abil või nii edasi. nii et kui mõned liikmesriigid ei ole valmis kohe katseprojektis osalema, äh, peaksid nad saama osaleda protsessi toetamises. ja mis puudutab ümberpaigutamist nagu te teate, liikmesriigid suhtuvad sellesse äärmiselt pika hambaga ja nad on otsustanud nüüd siis, et komisjon jätkab oma tööd erakorraliste olude teema kallal, mis peaksid ümberpaigutamise mehhanismi käivitama. nii palju minu poolt, härra esimees, jah. ma tahtsin, püüdsin aru saada täpselt, mida liikmesriigid on öelnud, käisin nõukogu hiljutisel kohtumisel, kus räägiti äh, ümberasustamisest ja tasakaalust liikmesriikide vahel ja liikmesriikide vahel valitseb äh, tõeline tasakaalu puudumine. tahtsin teada, mida komisjon arvab, miks see nii on ja millised on teie lahendusettepanekud. tahtsin seda teilt välja meelitada. me teame, millised on lood Frontexis ja, ja suur tänu teie ka esialgsete kommentaaride eest. ja nüüd annan sõna liikmetele härra Hallo ja siis äh, Anna Komes, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu teile ka selle tutvustuse eest. Rootsi ja Saksamaa on riigid, kuhu, millele esitatakse um-, peaaegu pool asüülitaotlustest, need riigid on väga kaugel Euroopa Liitu sisenemise punktidest ja nendesse riikidesse on ka raske jõuda, ilma et äh, reisida läbi väga paljudest Euroopa liik-, Liidu liikmesriikidest, mida peetakse turvaliseks ja kus tegelikult tuleks esitada taotlus. see äh, tasakaalu puudumine ei ole kestlik oma olemuselt, eriti äh, sellised suhteliselt väikese riigi, sellise suhteliselt väikese riigi puhul nagu Rootsi on see tasakaal väga oluline ja selle puudumine oluline isegi siis, kui meil on oma jaotusvalem või koorma jagamise mehhanism, kui inimesed saavad vabalt reisida Euroopa Liidus, siis võib eeldada, et äh, inimesed äh, sellest hoolimata püüavad äh, jõuda nendesse liikmesriikidesse, mis ühel või teisel põhjusel tunduvad neile atraktiivsemad kui need riigid, mis on jaotusmehhanismiga neile jagatud. suur tänu! sõnasoovijate nimekiri on üsna pikk, nagu oligi arvata. proua Anne Kammes, palun. eelmisel nädalal käisin ma Beir-, Beirutis äh, registreerimiskeskuses, kus on registreeritud ju, kus registreeritakse üle üheteistkümne tuhande äh, äh, pagulase aastas riik, mis on üks kolmandik äh, Šveitsist äh, seal on üks koma kolm miljonit inimest Süüriast on, on pagulased nüüd. Jordaania on pidanud väga palju ära tegema, käisin eelmisel kuul ka Põhja-Iraagis, rääkisin äh, erinevate pagulastega, erinevate rahvus- kogukondade pagulastega ning äh, ma pean tunnistama, et äh, ei saada päris hästi aru, mida Euroopa Liit teeb. ja see ei aita kaasa konfliktide peatamisele. kui me avaldame survet pagulastele. ma tunnen äh, meeleheidet ja masendust, kui ma näen, kuidas liikmesriigid leiavad ettekäändeid, et mitte oma osa teha, mitte võrdselt koormat jagada, mitte korraldada korralikke operatsioone, mis aitaksid inimeste elusid merel päästa ja, ja kui liikmesriigid ei ole lahked vabatahtliku ümberasustamise küsimustes või õiguslike teede otsimise küsimustes, mille abil rännet õiguspäraseks muuta. minu küsimus äh, teile, äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti esindaja, äh, oleks, et me ei saa siin jääda ainult nii-öelda armuandjateks, nagu mõned liikmesriigid arvavad vaid me peame ka mõtlema omaenda julgeolekule, omaenda turvalisusele. miks me ei ole olnud piisavalt äh, osavad äh, pakkudes äh, haridust ja õpet pagulaste laagrites? kolmsada kaheksakümmend tuhat kooliealist õpilast, millest kolmsada tuhat ei käi koolis. see näitab suurepäraselt, milline olukord valitseb siin Äh, nad saaksid pärast tagasi minna oma riiki üles ehitada. aga kui neile haridust ei anta, siis nad satuvad lihtsalt terroristide abituteks ohvriteks. võtame näiteks terroristid äh, Jordaa-, äh, terrorismi ohvrid Jordaanias, inimesed pagulased on äh, on äh, pagulaste hulgas veel õpetajad, nad võiksid õpetada, miks ei toimu paremat äh, koordineerimist, et, et taga, tagada kooliharidus. samasugune äh, olukord valitseb ka Iraanis, Põhja-Iraanis. Põhja-Iraagis, vabandust. ja siis proua Kändler, Liibüa suurem osa inimesi, kes laevale lähevad Liibüas, ei ole tegelikult Liibüa kodanikud. Nad tulevad kas Eritreast, Nigeeriast, Süüriast, kust iganes. aga nüüd, kas olukord on muutunud hulluks ka Liibüas, hakkab ka liibüalasi rohkem tulema ja loomulikult igasugused inimkauband, kauplejad ja terroristlikud rühmitused kasutavad seda olukorda tõenäoliselt ära ja hakkavad äh, laevaga tooma inimesi Euroopa Liitu äh, ja inimesed on valmis oma elusid niiviisi ohtu seadma. kuidas teie arvates äh, Liibüa olukord edasi areneb? mina ei usu, et olukord muutub paremaks, ma arvan, et ikka asjad lähevad ainult hullemaks. suur tänu, proua Kammes, ma arvan, et kõik kolleegid tõstatavad väga tähtsad teemad, nagu ka eel-, kuuldud sõnavõtte, aga me tahame kuulda, mida on öelda ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil ja komisjonil. ja me tahame, et me saaksime oma ränderaporti teha nii tervikliku kui vähegi võimalik, nii et ma paluksin äh, piirduda ühe või kahe punktiga ja rääkida väga lühidalt ja täpselt, meil on mitmeid võimalusi veel arutada, sellepärast et tegemist on tähtsa ja suure raportiga, millega me tea, meie komisjon käsitleb ja me jõuame sellest veel rääkida, aga nagu Annagi ütles, tõesti tegemist on tähtsa teemaga. proua Holmaier, palun. jah, kõigepealt südamest ma tänan teid eh, sissejuhatava jutu eest. Eh, aitäh teile ja komisjonile. jah eh, see, mida te kirjeldate, on tõesti karm ja kole reaalsus ja mul on kolm küsimust. esimene küsimus puudutab eh, pagulaslaagreid ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti korraldusel. jah, ma olen sadaprotsendiliselt teiega nõus, et ei ole võimalik asju lahendada nii, et Eh, me ei anna väljavaateid inimestele, kes pagulaslaagris praegu on, kas koolide kaudu või miinimumsanitaarteenuseid osutades või vähemasti miinimumravimiabi peab olema. ma ei räägi optimaalsest, ma räägin miinimumist. ja vähemasti tuleb üritada ja ma arvan, et meie, eurooplased, peaksime siin natuke rohkem vaeva nägema. <clears throat> nimelt eh, see, et rahvusvahelisi koole hakkama asutama pagulaslaagrites, võib-olla see oleks eh, üks lähenemisviis, kus Euroopa saab kaasa lüüa selles ja vastutuse võtta ja toetada sellist mõtet <clears throat> arvestades, kui tohutul palju on pagulaslaagreid ja pole mitte ainult uusi juurde loodud, vaid on neid, mis on kahekümne aasta vanused, kus miljonid inimesed elavad juba kakskümmend aastat ja neil ei ole mingisuguseid väljavaateid sealt välja pääseda, nii et mm, <clears throat> see, et inimesed saaksid elada inimväärilistes oludes on ju seal lapsi, noori, kes ei ole mitte kunagi omanud mingit võimalust midagi õppida, nad pole kooli näinudki. nii et sellega, et meil on selliseid paiku, me loome omale tohutuid probleeme ja finantsvahendid eh, koolide loomiseks pagulaslaagrites, et kui suures suurusjärgus oleks rahalisi vahendeid eh, selleks vaja ja mida saaks teie amet siin ära teha ja mida te ootaksite siin Euroopa Liidus ja teine küsimus puudutab Frontexit. jah, loomulikult Liibüa rannal ei saa Frontex probleeme lahendada, sest Frontex on meie piiride kaitseprogramm, nad ei saa kuni Liibüa püürini välja liikuda ja nüüd on küsimus komisjonile, kas komisjon proua Mogheriniga koos ja liikmesriikidega koos äkki mõtleb ka sõjaväelistele võimalustele äh, selles piirkonnas, sest eh, inimeste tapmine Liibüa piiridel, kui eh, nad meieni ei jõua, juba seal surevad ja ka need, kes lõuna pool Saharat hukka saavad teel. nii et ma arvan, et see on sama rõhuv kui olukord Vahemerel ja mul on konkreetne küsimus selle kohta ja teisest küljest komisjon Frontex äh, Äh, mida te ootate rahaliste vahendite osas ja komisjon, kas te olete mõelnud ka selle üle järele, et nii nagu Somaalia puhul ka äh, siin võib-olla käivitada sõjaline operatsioon, mis ei piirdu ühe riigiga ja siis tegutseda Põhja-Aafrika rannikul, Liibüa rannikul, olla seal abiks ja nüüd see ümberpaigutamise äh, mehhanism, ümberasustamismehhanism, võib-olla me peaksime võimaldama ka seda, et liikmesriik osaleksid juba rohkem alguses kohe valimisstaadiumis, et keda nad tahavad vastu võtta, võib-olla peaks liikmesriigid paremini kaasama juba sellisel etapil. suur tänu, Monika Paava, Birgit Sippel, palun. Thank you very much. The question that I would like to suur tänu minu küsimus ÜRO pagulaste ülemvoliku ametile ja komisjonile puudutab pagulaste laagreid väljaspool Euroopa Liitu. kes neid rahastab? ma arvan, et Euroopa Liidu eelarvega seda küll teha ei saa. mina küll selleks võimalusi ei näe. ja kas liikmesriigid on valmis seda rahastama? see on väga tähtis küsimus minu meelest me ei saa mõista hukka pagulasi, me ei saa mõista hukka olukorda, viletsat vaest olukorda mujal, aga me ei saa samas äh, ka ennast karistada, kui me ei ole valmis nendele inimestele, kes põgenevad vaesuse ja halbade olude eest, äh, midagi pakkuma äh, ja tulevikuperspektiivi pakkuma, siis siis me ei saa seda teha. nii et äh, liikmesriigid peavad siin otsustama. mis puudutab ümberasustamist, ma tean, millised äh, küsimused, millised probleemid on komisjonis, nii et ma ei küsi seda komisjonilt, aga küsiksin ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametilt, kas äh, teie näete, et oleks võimalik kuidagi rohkem mõjutada liikmesriike, et nad kõik osaleksid ümberasustamises, praegusel hetkel ei ole see küll nii. väga kurb on see, me räägime siin põhiasjadest, me räägime õigusest varjupaigale, aga mõned liikmesriigid ütlevad, ah, see mind ei huvita, mina ei kavatse sellega midagi ette võtta. kas on olukord, kas on olukorda kuidagi võimalik parandada ja sellega ma praegu piirduksingi. suur tänu, Birgit, ja suur tänu, et ka kõneajast kinni pidasid. kallid kolleegid, palun piir-, püüdke piirduda kahe minutiga, siis me saame ära kuulata ka vastused härra Koelja, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu ka meie mõlemale kõnelejale, külalisele täna. siin juba räägiti Tritoni operatsioonist, räägiti sellest, et Tritonil pole mandaati, ressursse ja ulatust, mis oleks asjakohane, ma saan aru miks ta kritiseerib ressursse. jagan paljude kolleegide arvamust, kes arvavad, et tegemist on väga väikese operatsiooniga, pidades silmas väljakutse ulatust. kuid tahaksin äh, kuulda pisut mandaadi ja ulatuse kohta. nii palju, kui ma aru saan, siis Triton ja operatsioon ei olnud mõeldud sellise päästeoperatsiooni jaoks või päästetegevuse jaoks. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembris võtsime vastu määruse, olles kuulanud ära ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kommentaarid ja paljude vabaühenduste kommentaarid ning saavutasime kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, võtsime vastu dokumendi, millega andsime mandaadi Frontexi operatsioonidele. me ei oleks saanud seda teha liikmesriikide operatsioonidele, kuid Euroopa Liidu rahastatavatel operatsioonidel on eesmärgiks elude päästmine, nii et kõikidel on otsimise ja päästmise mandaat, eks ole. kas tõesti ei ole selleks sobivat mandaati ja ulatust? või lihtsalt ei rakendata Euroopa määrtust, määrust ei kohaldata seda nii nagu kord ja kohus ja me peaksime millegi suhtes seda selles suhtes midagi ette võtma. suur tänu. jah, täpsustusi soovite teie, nagu ma aru saan. suur tänu selle konkreetse küsimuse eest, proua Cecil-Kiangi. suur tänu. teen lühidalt tahtsin esitada terve rea küsimuse, küsimusi, aga, aga kõik teised on juba mõned neist ära esitanud, tahaksin siin öelda, et olen rabatud, mis puudutab äh, pagulasi väljaspool Euroopa Liitu, siis ma tahaksin teada, millised on teie kogemused nende inimestega, keda ei võeta vastu, kellel ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust, keda ei ole varjupaiga taotlejatena või pagulastena tunnustatud, kas nad saadetakse kodumaale tagasi, kui nad püüavad laagritesse pääseda või on kokkulepped sõlmitud äh, riikidega, kes need inimesed vastu võtavad, et neid kuidagi aidata. ja siis äh, veel pagulaslaagrite juhtimise kohta, haldamise kohta tahaksin küsida. ma ei tea, kas te olete kuulnud kapitali äh, maffia skandaali kohta Itaalias, see skandaal puudutas Äh, inimesi, kes korraldasid pagulasi vastuvõtvate äh, keskuste elu äh, ja kes pidid seda korraldama ja haldama. kas te olete kuulnud sellest skandaalist? suur tänu ja suur tänu, et piirdusite paari minutiga, proua Vindar, palun. suur tänu, härra esimees arutelu ja debati jooksul või tutvustuste ja debati jooksul torkas mulle kõrva, et äh, siin ei räägita tegelikult, mida tehakse pagulaslaagrites. Euroopa Liit ei peaks liikmesriikidele ette kirjutama, mida liikmesriigid teevad või ei tee. Euroopa Liit peaks soovitama, äh, et rohkem riike oleksid valmis aitama. kui pagulased vajavad abi, siis me peaksime võimaldama neile koole veefiltreid äh, ja, ja selliseid asju. siin mainiti Rootsit, Rootsi on minu koduriik. mõned leiavad, et meie oleme äh, eeskujulikud, sellepärast et võtame vastu kõige suurema arvu pagulasi, aga ma võin teile kinnitada, Rootsis on tõsiseid probleeme lõimimisega me lihtsalt ei saa endale seda lubada, võtame oma arenguabi vahenditest vahendeid selleks, et võtta pagulasi vastu ja seetõttu ma ei saa väita siin, et Rootsi oleks suurepärane musternäidis, kelle jälgedes peaksid ka teised käima. ma ei tea, miks. Äh, miks inimesed peaksid andma äh, Iraagi ja Süüria kodanikele alalisi elamislubasid, kui meie nendesse riikidesse läheksime, meie ei saaks alalisi äh, elamislubasid, ma arvan, et ühtne varjupaigapoliitika oleks küll tore, aga iga riik otsustab selle üle ise. mis puudutab Frontexit, siis ma rääkisin Frontexi esindajatega, paistab, et inimkauplejad teevad kõik selleks, et et rohkem inimesi üle tuua, kasutavad kiirlaevu selleks ja nii edasi, selles küsimuses peaksime ehk midagi ette võtma. me esitame aruandeid aruande järel, aga midagi me peaksime inimkauplejate, kauplejate vastu ette võtma ja iga riik peaks ise saama otsustada oma varjupaigapoliitika üle. härra Tšõõrat. suur tänu tahaksin tänada ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit tehtud töö eest Omanis, Beirutis. teete väga tähtsat tööd, me kõik teame seda ja ma arvan, et meie jaoks on siin oluline panustada riikide koostööle riikides, kes on, kus on pagulasi, kes põgenevad sõja eest, nii Euroopa kui nende inimeste huvides on see, et me mõtleme, kuidas saab neid aidata tagasi riikidesse, kus nad on pidanud põgenema, me peame neile võimaldama normaalse elu juurde tagasipöördumist Äh, mõtleme ka seda, kuidas me kasutame vahendeid, mis on meie kasutuses, rahalisi vahendeid, mida me kasutame. Äh, Liibanoni puhul öeldakse, et vahendid ei ole proportsionaalselt jaotanud, osad riigid on andnud rohkem, teised vähem ja pagulaste puhul äh, peab teadkem seda, et Süüria konflikt on väga lähedal, väga paljud inimesed on sealt põgenenud Anna Komes juba mainis seda siin. pagulaste arv kasvab, olukord on enneolematu. pagulaste arv ületab kolmekümne protsendi riigi elanike arvust. ma arvan, et me peame andma rohkem vahendeid olukorra leevendamiseks ja seda tehes kui me ei saa kõiki pagulasi vastu võtta, me ootame, kuni see, et sõda lõpeks, et inimesed saaksid tagasi pöörduda oma kodu, koju, oma elu juurde. ja ma arvan, et pigem tuleks vahendeid koha peal kulutada seal kui, kui Euroopas. suur tänu. Tack så mycket, herr ordförande. Jag kommer... tänan. ka mina olen pärit Rootsist. Rootsi parlamendis to-, toetab suur enamus humanitaarabi andmist ja pagulaste vastuvõtmist. nagu paljud teisedki siin saalis, tahaksin ka mina rõhutada, kui oluline on äh, abi lastele pagulaste laagrites. Liibanonis, Jordaanias ja teistes selle piirkonna riikides tuleb sellele panustada. vastasel korral ootab ees terve kadunud põlvkond, need lapsed, kes on pärit sõjariikidest või pagulaste, pagulasi vastu võtvatest riikidest, jäävad tulevikuta ei ole vaja mitte ainult koole, on vaja psühholoogilist abi ja muud toetust. tulevikus peame pingutama rohkem selleks, et seda ohtu sattunud põlvkonda päästa. ma tunnen huvi nende vastu, keda ei jää, keda, kes ei saa luba jääda, kes peavad tagasi minema, on neid, kes pöörduvad tagasi vabatahtlikult, kui nad saavad aru, et äh, varjupaiga taotlusele vastatakse eitavalt. on palju neid, kes paistavad statistikat lugedes äh, olevat vabatahtlikult tagasi pöördunud, kuid äh, tegelikult paljude juhtude puhul on nad olnud, on neid sunnitud seda lahendust valima sageli sunnitakse neid seda tegema väga alandaval moel. kui sunniviisiline kodumaale tagasipöördumine, tagasiviimine on, on ainukeseks alternatiiviks, siis inimesed otsustavad sageli vabatahtlikult pöörduda tagasi või äh, põgeneda, minna, end varjata selleks, et mitte tagasi pöörduda kas selle kohta on ka statistilist äh, infot, kui paljud inimesed tegelikult sunniviisiliselt vabatahtlikult tagasi pöörduvad? suur tänu kõigile nende suurepäraste küsimuste eest ähm, hilisel neljapäeva pärastlõunal. Ähm, tulemas on äh, rände osas ähm, holistiline raport ja sellepärast on see tänane kohtumine väga-väga oluline ja viimasel nõukogu kohtumisel ähm, Riias räägiti ju samuti ümberasustamisest, äh, nagu ka eelmine kord tegelikult üldasjade nõukogus ja tundub, et on toimunud vähemalt äh, kolm sellist kohtumist antud teemal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. milline on teie seisukoht Äh, olukorras, kus Austriad paluksid, et austrlased on palunud liikmesriikidel ümberasustamise suhtes täiesti uus lähenemine võtta, arvestades seda, mis praegu toimub äh, Jordaanias, milline surve on Jordaaniale, Türgile ja teistele, nii nagu ka proua Sippel ja teised on viidanud, Anna Gomes, Monika Hoolmeier rääkisid haridusest ja nii edasi äh, niimoodi ei arva meil sugugi mitte ainult üks või teine fraktsioon, kas liikmesriikide seas on näha mingisugust liikumist äh, ümberasustamise osas vastutuse võtmise kohta või on kõik sama jäikadel seisukohtadel? kas nendel kohtumistel on mingisugust aimu olnud selle kohta, et äh, liikmesriigid hakkavad mõistma seda, et koorma jagamine tuleks kuidagi paremini korraldada? ma ei tea, kes tahab esimesena vastata. komisjoni esindaja, palun kõigepealt. ma alustan kõigepealt teie küsimusele vastamisest või kuidas? no ei, vastake ikka liikmete küsimustele, minu oma võite viimaseks jätta, ütleb härra esimees, härra Mušel. härra Alo Aho, teie küsimus äh, oli väga raske. nimelt, et mis saab siis, kui me ümberasustame kellegi Euroopa ümberasustamise programmi all äh, kõigepealt äh, kuskile Balti riikidesse ja siis kolm kuud hiljem on ta juba jõudnud Saksamaale. me üritame äh, jõuda mingisuguse lepinguni nende inimestega, kes ümber asustatakse, ütleme nii, et me viime teid Jordaaniast sellest pagulaslaagrist üle sellel tingimusel, et te jääte sinna riiki, kuhu teid asustatakse ja kui te siis äh, juhtute kuhugi teise liikmesriiki, saadetakse teid sinna esimesse riiki tagasi. see on ainus viis, kuidas me näeme, et see oleks üldse võimalik. ja pilootprojektis on kindlasti see üks nendest aspektidest, millele me tähelepanu pöörame, ehk siis see, et mida teevad äh, pagulased pärast ümberasustamist. kui me tahame, et see ümberasustamine oleks äh, võrdne, siis tuleb äh, kuidagi panna piir sellele, et nad liiguvad edasi varjupagulaste õigus raamistiku kohaselt on pagulastel ja varjupaiga saanud inimestel õigus mõne aasta pärast äh, vaba liikumise põhimõttele äh, ja, aga alguses me peame tagama selle, et nad jäävad sinna, kuhu nad äh, kõigepealt asustatakse. Filippa vastab kindlasti pagulaslaagrite kohta veel täpsemalt, aga ma tahtsin öelda nii palju, et me oleme täiesti kursis olukorraga Jordaanias ja ku-, Türgis ja ka Liibanonis. ja sellepärast ongi Euroopa Liit Äh, kõige suurem doonor selles piirkonnas, me suuname sinna rohkem vahendeid kui Ühendriigid või Pärsia lahe riigid, nõnda pagulaslaagritesse selleks, et olukorda, elamistingimusi seal parandada, aga loomulikult teil kõigil on õigus, äh, sellest ei piisa. ja sellepärast ongi pagulaste arv kasvanud äh, Süürias kõigepealt kakskümmend viis tuhat esimesel aastal, teisel aastal juba viiskümmend tuhat, kolmandal aastal sada tu-, sada tuhat sellepärast et mida kauem pagulaslaagris äh, inimene on, seda meeleheitlikumaks olukord tema jaoks äh, muutub ja loomulikult me peame rahastama haridust ja elamistingimuste parandamist nendes laagrites, me oleme teiega täiesti nõus ja meil on vaja omakorda teie toetust, et, et vahendeid selleks saada. nüüd Frontex äh, ja selle kohta esitatud küsimused, proua Allmaier ja sõjaline mm, valik, see ei puutu minu pädevusse, mina keskendun äh, migrantide kaitsele, sõjaliste operatsioonidest ma ei vastu, vastuta, aga teil on õigus, me peaksime näiteks mõtlema sellele, millised operatsioonid meil on olnud käigus äh, Somaalias. me peaksime kuidagi äh, lah-, laiali saatma need organiseeritud jõugud, kes näiteks Somaali poolsaarel on tegutsenud Äh, Liibüas me oleme sellega alustanud, aga, aga asi on pooleli, aga see ei ole tegelikult minu pädevuses see küsimus ega ka Frontexi äh, tegevusse alas. ja teil oli veel üks küsimus, mis on rohkem nagu minusse puutuv, äh, konkreetselt siis ümberasustamise kohta, et on liikmesriike, kes valivad välja need inimesed, kelle nad on valmis vastu võtma. ja kui me pilootprojekti ähm, käivitame, siis on seal ümberasustamise mude-, äh, valem, mille kohaselt siis Saksamaa peab võtma tea-, teatud arvu inimesi, aga neil on teatud äh, õigus valida need inimesed, kelle nad vastu võtavad, nii et koos ÜRO ülemvoliniku, pagulaste ülemvoliniku ametiga äh, nad vaatavad neid kriteeriume, nii et me ei keskendu mitte ainult süürlastele, vaid see on laiem projekt, me teame, et on liikmesriike, kes on valmis võtma vastu teisi äh, rahvuseid, me üritame aga nii laia hõl-, äh, laiahaardeliselt seda teha kui võimalik, sest me tahame, et nii palju liikmesriike kui võimalik liituks sellega. ja ma olen proua Sippeliga täiesti nõus. eesmärgiks on see, et kõik liikmesriigid äh, kannaksid koormat, aga teatud liikmesriigid on väga sellele vastu ja on ähm, mõni liikmesriik, äh, kus üldse mitte kedagi ei ole veel seni ümber asustatud. ja me oleme ka EASO-st äh, saanud toetust äh, selleks, et aidata nendel riikidel ähm, vastu võtta inimesi. proua Kenge märkust on saalist lahkunud, aga sellegipoolest ütlen selle tagasisaatmise kohta nii palju, et loomulikult äh, me ei saada kedagi tagasi ohtlikusse riiki, me ei saada kedagi tagasi Eritreasse või Liibüasse, aga majandusmigrantidele, majandusmigrantide osas, kelle varjupaiga taotlus on jäänud rahuldamata, need me võime tagasi saata. ja küsiti siin ka selle kohta, et kui palju on vabatahtlikuid tagasipöördumisi ja kui palju on protsentuaalselt sunnitud tagasisaatmist, kui ma olen äh, ma ei tea täpselt, aga see oli vist kuskil niimoodi et, et kolmkümmend protsenti pöörduvad vabatahtlikult tagasi, seitsekümmend protsenti saadetakse tagasi, aga ma kontrollin seda pärast. huvitav selle juures on see, et me näeme positiivseid arenguid, suureneb nende arv, kes vabatahtlikult lähevad tagasi. ja ma olen, kui ma oleksin nõus äh, teie analüüsiga selle kohta, mida Rootsi teeb, siis äh, mul ei oleks ilmselt õigust, sellepärast et kui kõik liikmesriigid käituksid nii, nagu käitub Rootsi täna, siis oleks olukord palju parem, kokku oleks siis kümme korda rohkem inimesi leidnud endale uue koha. proua Wimberg, äh, teie ka rääkisite Rootsi perspektiivist äh, ja küsisite, mida teeme kaubitsejate vastu, see on meie prioriteet kahekümnendal märtsil, kui Europol selle kinnitab, käivitame me uue operatsiooni äh, kaubitsejate vastu. Äh, Jot Mare on äh, selle operatsiooni nimi ja komisjon kavatseb kindlasti hoogustada smugeldajate vastast äh, kampaaniat ja on tulemas tegevuskava järgnevatel kuudel. see on meie üks prioriteetidest, aga tegemist on paketiga, mõistate, nii et me ei keskendu ainult sellele. ja lõpetuseks esimehe küsimus. ma olen näinud nõukogus äh, teatavat äh, muudatust, äh, jah, muudatus, aga mitte õiges suunas, ütleb härra esimees, jaa, liigutati palju ennast, aga ma ei tea, kuhu suunas. natukene rohkem selline ümber palava pudru käimine oli see liikumine, mis teie arvasite, et kuhu nad läksid? härra Mušel. Äh, tegelikult otse välja ei öeldud ei pilootprojektile, mulle meeldivad need avalikud teenistujad, noh, laske käia, pange täiega, rääkige siis. ma räägin teile meie plaanist, meie plaan on juuni ülemkogul esitada see pilootprojekt ja kus on siis seal see ümberjaotamise või ümberjagamise, inimeste jaotamise valem ja küsime ministrite käest ükshaaval, palju te olete valmis vastu võtma ja kui te ei taha võtta nii palju, nagu meie välja pakume, peavad nad selgitama, miks ja mida te siis kavatsete teha selle asemel, et te need inimesed võtate. et kas te suunate raha siis näiteks Liibanoni või Türki, et aidata neid pagulasi, mis asja te konkreetselt kavatsete teha, kui te ei osale pilootprojektis? vot see on praegu see mõte, mida me kaalutleme, aga vaatame, kas sellest ka midagi välja tuleb, aga meil on vaja ka teiepoolset survet. sellest oleks meile palju-palju abi ma ei tahtnud teid kritiseerida oma küsimusega, ma lihtsalt äh, tahtsin, et äh, liikmed ka mõistaks seda, et kas nõukogus midagi toimub, äh, see austerlaste algatus Save Lives ehk päästke elusid on väga algatus, ma saan aru, et nõukogu esindajad on poliitiliselt erinevatel seisukohtadel, ma ei taha seda kuidagi kritiseerida, aga meie jaoks on oluline saada aimu sellest, mis tegelikult nõukogus toimub, me peame teadma, kus me seda survet alust- äh,, peaksime avaldama, nii et sellised kohtumised on meie jaoks väga olulised. ja nüüd, Philippa, sõna teil ja vastata siis nendele küsimustele, mis konkreetselt teile olid suunatud. suur tänu, Loo proua Kändler, ma üritan teha lühidalt, sellepärast et aeg on otsa saamas ja võtan küsimused gruppideks kokku. palju küsimusi esitati ähm, pagulaslaagrite kohta ja laste ja hariduse andmise kohta nendes laagrites. jah, see on tõsine probleem ja see tuleb selgelt ka välja öelda. meie ameti peamiseks eesmärgiks on teha koostööd UNICEF-i ja äh, Äh, vabaühendustega selleks, et äh, anda toetust vastuvõtja riikide ametivõimudele, et neid lapsi koolitada, aga nagu härra Michel ütles, et äh, vajadused on tohutud, nõudmised Süürias on suured. me oleme saanud Euroopa Komisjonilt, üksikutelt liikmesriikidelt palju-palju toetust, aga sellegipoolest ei piisa sellest et tulla vastu kõikidele nendele vajadustele, mis nendes laagrites on ja tegelikult see on ju ainult üks kriisikolletest, maailmas on neid koldeid veelgi rohkem, näiteks Kesk-Aafrika Vabariik või siis Lõuna-Sudaan ja Nigeerias kriis ainult vohab ja küsiti ka Liibüa kohta ja loomulikult ka see on üks nendest kriisikolletest, millele kõigele meie amet üritab tähelepanu pöörata, julgeolekuolukord äh, on halvenemas, rahvusvaheline personal on kõik äh, Liibüast välja saadetud ja Liibüas on väga palju rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi, nende juurde jõuda on väga raske. jah, meil on äh, mõned liikmesriikide esindajad veel seal kohal, aga kõik on tegelikult äh, välja liikumas, sest et julgeolekuolukord on liiga-liiga ohtlik. Need kõik on probleemid, millega me üle, üritame maadelda. aga ülemvolinik on mitu korda öelnud, et põhimõtteliselt on meil vaja poliitilist otsust, humanitaarorganisatsioonid võivad anda endast küll parima, aga nemad seda probleemi ei lahenda asi on poliitikute kätes, paljud neist istuvad siinsamas kojas, aga see lahendus saab olla ainult poliitiline, selleks et lõplikult need paljud probleemid lahendada. me üritame kuidagi jah, lappida seda olukorda, aga, aga see on väga raske. ja siis esiti konkreetseid küsimusi ümberasustamise ja selle menetluse kohta, härra Michel mõnedele nendest vastas, aga meie ameti vaatevinklist ütleksime nii palju, et äh, meie tegeleme selle menetluse esialgse äh, faasiga me keskendume siis nende inimeste identifitseerimisele, kel, kellel on vaja võib-olla ümberasustamist, aga enamus neid riike, kes äh, võtavad inimesi vastu, on äh, kogu selle menetlusega kaasatud, ainult väga vähe on neid inimesi, kellele keskendutakse mitte identifitseerimise alusel või valiku alusel, vaid, äh, vaid lihtsalt siis ühe või teise inimese toimiku alusel, see on täitsa loogiline äh, et äh, liikmesriigid valivad, kelle nad on valmis ümber asustama oma riiki. ja nüüd siis minu avaldus äh, selle kohta, mida ma ütlesin Tritoni kohta ja palusite selgitust ja nende mandaadi äh, ulatuse kohta loomulikult me oleme kursis selle määrusega ja meil on väga hea meel, et ka on viidatud sinna äh, Äh, otsinguoperatsioonidele ja päästeoperatsioonile, aga see ei ole Tritoni peamine eesmärk, nii nagu härra Mušel ka täiesti õigesti ütles. tegemist on põhimõtteliselt piirioperatsiooniga, selle peamiseks eesmärgiks ei ole sugugi päästeoperatsioonid, kuigi loomulikult äh, äh, viimasel kuul eriti on nad sellega tegelenud, aga nende suutlikkus on väga piiratud selles osas ja siis küsiti ka selle kohta, et äh, Euroopa Liidus äh, on äh, varjupaiga taotlejate ja pagulaste jaotus ebaühtlane ja inimesed ei taotlegi varjupaika nendes riikides, kuhu nad kõigepealt sisenevad, vaid liiguvad edasi teistesse riikidesse. see on loomulikult teema, millega me oleme tegelenud, sest see on meie jaoks probleem. inimesed liiguvad teistesse riikidesse edasi paljudel põhjustel ja mõned põhjused äh, on sellised, äh, mille juuri oleks võimalik äh, eemaldada. loomulikult varjupaigasüsteemid on liikmesriigiti erinevad ja, ja suutlikkus liikmesriigiti on samuti erinev, kui me oleme pagulastega rääkinud ja küsinud, miks nad on liikunud, siis nad on öelnud, et nendel ei olnud näiteks juurdepääsu vastuvõtukeskustele, milles oleks tingimused normaalsed ja loomulikult perekonna ja kogukonna seosed ähm, on oluline aspekt ja <laughs> lihtsalt on normaalne see, et inimesed liiguvad nendesse riikidesse, kus neil on pereliikmeid, isegi kui need on Äh, kaugema ringi sugulased, lähevad nad ikkagi sinna, me peame seda mõistma, äh, see võib aidata kaasa nende integratsiooniprotsessile, nii et see ei ole sugugi alati negatiivne ja on ju täiesti arusaadav, et inimesed äh, perekondlikel põhjustel või sugulussidemete tõttu liiguvad sinna, kus, kus on nende mm, kaaslased. kõik vist? härra esimees? jah meil on tulemas äh, see suur äh, ühisraport äh, pagulaste küsimusel, see, nii et me tegeleme selle asjaga edasi ja komisjoni esindaja, võib-olla millal see järgmine foorum peaks toimuma ja millal see pilootprojekt valmis on, ma ei tea, kas, kas teil on selle kohta praegu juba midagi öelda või mitte? härra Mušel. jah, kavas on äh, korraldada kolmas ümberpaigutamise ja ümberasustamise foorum nii kiiresti kui võimalik. järgmisel nädalal arutavad neljandal märtsil äh, volinikud seda. meie suur algatus sellel aastal on Euroopa migratsioonialgatus ja me oleme ette valmistanud juba taustadokumendi äh, ümberjaotamisvalemi kohta, selle me võime teile edistada ja loodetavasti volinikud teevad otsuse kiiresti ja kui me rohelise tule saame, siis me saame aprillis-mais selle foorumi kokku kutsuda, selleks et juuni ülemkoguks oleksime me valmis ja saaksime niimoodi survet avaldada ministritele, see on meie plaan. härra esimees, sellega lõpetame selle arutelu, suur tänu kolleegidele nii äh, Äh, ÜRO pagulaste ülemvoliku ametist ja Euroopa Komisjonist. suur tänu, kolleegid, selle arutelu eest, see oli väga huvitav ja väga asjakohane. nii et suur tänu meie külalistele. kolleegid, läheme nüüd edasi. punkt number üheksa. meie tänane päevakava näitab seda, kui lai on meie pädevusvaldkond. Läheme nüüd edasi sisejulgeoleku küsimusele, nimelt Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioon, siin teeb tutvustuse Euroopa Parlamendi õigustalitus. me palusime ise seda ülevaadet õigustalitluselt, nimelt Äh, on tekkinud küsimusi lisaprotokolli kohta piiriüleseks juurdepääsuks äh, teises äh, kohtualusest talletatud andmete kohta ja eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu pädevust läbirääkimisi pidada. ma tõstatasin selle küberkuritegevuse konventsiooni ja Budapesti konventsiooni küsimuse meie viimasel frakt-, komisjoni esimeeste kohtumisel, kas härra Lukatši on üldse kohal? kas härra Lukatši on ikka kohal, kas meie õigustalitus on kohal? vabandust, ma unustasin, et istute alati minu vasakul käel. see ei ole muidugi poliitiline äh, kohavalik, aga ühesõnaga, ma rääkisin sellest, et meil on sisejulgeoleku strateegia ja me palusime seda õigustalituse arvamust, nii et härra Luk-, andke siis meile ülevaate äh, sellest, mida te arvate. suur tänu, härra esimees austatud parlamendisaadikud, jah, tõesti, detsembris äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõudis äh, õigustalituseni taotlus ähm, selleks, et me äh, teeksime, esitaksime arvamuse Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni kohta, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Nõukogus toimuvat tööd ühepoolse äh, Äh, andmepäringu osas piiriüleselt teise riigi kohtualustest esitasite kaks küsimust, kõigepealt, äh, mis on Euroopa Liidu pädevus, äh, iseloom selles valdkonnas ja teine küsimus oli, et kas see otsene piiriülene juurdepääs ja selle laiendamine on see vastavuses ühenduse seadusandlusega, me vaatasime läbi ähm, selle, mida Euroopa Nõukogu selles osas teinud avalike dokumentide aluses, me olime jõudnud järeldusele, et arvestades faktipõhist ja juriidilist materjali, mis on praegu kättesaadav, saame vastata ainult ühele sellele küsimusele, aga on täiesti selge, et me peame sellele asjale keskenduma ka tulevikus, äh, kui äh, Euroopa Nõukogu oma tööd jätkab. kõigepealt lubage mul paari sõnaga rääkida sellest konventsioonist endast. tegemist on konventsiooniga, millele kirjutasid alla kõik Euroopa Liidu liikmesriigid aga ka üsna mitu teist ähm, Euroopa Nõukogu liikmesriiki, kuid lisaks sellele veel teisigi riike, näiteks nagu Ühendriigid või Jaapan. Euroopa Liit ei ole selle konventsiooni äh, allakirjutanute seas, sellel konventsioonil on kolm peamist eesmärki, kõigepealt äh, on eesmärgiks harmoneerida sisuline kriminaalõigus äh, küberkuritegevuse rikkumiste osas, teiseks on eesmärgiks kriminaalne menetlusõigus ja kolmandaks äh, siis rahvusvahelise koostöörežiimi loomine. see küsimus, mis teid huvitab, puudutab äh, sätet, mis kuulub viimasesse kategooriasse, nimelt siis rahvusvaheline koostöö. see säte puudutab äh, piiriülest juurdepääsu arvutites salvestatud andmetele kahel juhul, kõigepealt, kui see, need andmed on avalikult juurdepääsetavad ja siis, kui need andmed on ähm, kusagil teise osapoole poolt salvestatud ja kui äh, juurdlev osapool saab äh, kas õiguspärase ja vabatahtliku äh, heakskiidu ähm, nende andmetele juurdepääsuks, kellele need andmed siis kuuluvad, ehk teisisõnu, see on erand territoriaalsuse põhimõttelisele, ehk teisisõnu, juurdlevad ametid ei pea küsima siin vastastikust õigusabi, nii nagu see on tavapärane, nad ei pea isegi teavitama seda riiki, kelle äh, Äh, territooriumis an-, need andmed on säilistatud ja on ikka ja jälle Euroopa Nõukogus olnud plaane selle võimaluse laiendamiseks, aga praegu on see tegemist siiski ideede või mõttekäigu tasandil, ei ole esitatud mingisugust konkreetset õiguslikku teksti. pärast äh, aastaid kestnud arutelusi ja mõtisklusi on äh, Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni komisjon eelmisel aasta detsembris otsustanud ja ma tsiteerin, et praeguses kontekstis, arvestades, et eh, ei, arvestades praegust konteksti, ei ole võimalik protokollialased arutelud, aga komisjon otsustas ka öö, eh, uuesti mõtle, mõetle sellele, kas see protokoll oleks üldse võimalik ja on loodud töögrupp eh, selleks, et edasist tegevust öö, kaaluda ja selle töögrupi mandaat lõpeb kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus ja seega küsimus ei ole kuhugi kadunud ja me peame sellega tegelema. ja nüüd lubage mul rääkida Euroopa Liidu pädevusest. Te palusite meil selgitada, et milline on Euroopa Liidu välispädevus äh, siin selle piiriülese juurdepääsu andmises. Teie küsimus puudutas täpselt artiklit kolm lõiget kaks Euroopa Liidu asutamislepingust, mille, mis tegeleb siis äh, välispädevusega, kui sõlmitakse rahvusvaheline leping, mis võib ühtseid reegleid muuta või nende rakendusala muuta esimene küsimus meie jaoks oli see, et me pidime analüüsima Euroopa Liidu pädevuse äh, küsimust üldse, et kas see on olemas ja me vastame sellele jaatavalt. konventsioon puudutab äh, kriminaalõiguse harmoneerimist küberkuritegevuse väljas ja Euroopa Liidul on sisemine pädevus selles osas äh, aluslepingute aluses ja alusel ja nad on ka seda pädevust rakendanud, võttes vastu direktiivi, vastavasisuline direktiivi aastal kaks tuhat kolmteist, see puudutab siis rünnakuid infosüsteemide vastu see konventsioon puudutab aga rahvusvahelist koostööd korrakaitseorganite vahel äh, küberkuritegevuse vastases võitluses. Euroopa Liidul on siin sisepädevus äh, luua, loomaks meetmeid äh, andmete kogumiseks, säilitamiseks, käitlemiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks politsei koostöö kontekstis. Euroopa Liit on seda pädevust samuti juba rakendanud võttes vastu äh, nõukogu raamotsuse aastast kaks tuhat kuus, kus lihtsustatakse siis infovahetust ja luureandmete vahetust korrakaitseorganite vahel Euroopa Liidu liikmesriikides. ja me võime seega järeldada seda, et Euroopa Liidul on äh, siin ka äh, väline pädevus selles konventsiooni, selle konventsiooni osas ja järgmine punkt, millele me pidime siis oma vastuse andma, et kas see pädevus on äh, Äh, äh, eksklusiivne või jagatud. selleks, et sellele vastata, peame me vaatame, millised on need valdkonnad, mida katavad Euroopa Liidu reeglid ja need, mida näeb ette see kokkulepe ja me peame ka tuleviku arengutele mõtlema, nende sisule ja iseloomule. nagu ma ütlesin, me peame mõtlema siis sellele, et kas see ettenähtud või ilmselt tulev kokkulepe vastab, mõjutab kuidagi Euroopa Liidu reegleid või selle, nende rakendamisala. kohtu poolt lahendatu, kasutatud test näitab seda, et Euroopa Liidul on siin üsna lai pädevus. ei ole vaja täis kattuvust või nende kahe vahel Euroopa Liidu seadusandluses ja rahvusvaheliselt võetud kokkulepetes ja äh, ei, ei pea näitama ka seda, et on võimalikud mingisugused äh, vasturääkivused siin, võib-olla see tundub teile imelik, kuid äh, kohus viitas tagasi Haagi konventsioonile rahvusvaheliste laste röövimiste osas, kus paljud liikmesriigid toetasid seda, et meie tõlgendus oleks piiravam Euroopa Liidu kompetents, pädevuse osas ja kohus oli nõus parlamendi seisukohtadega ja loomulikult meie analüüs põhineb sellele, aga ma ei räägi siin nendest äh, detailidest, äh, me oleme jõudnud järeldusele, et Euroopa Liidu õiguse sätted äh, katavad suures osas konventsiooni ala ja on risk, et ühenduse reeglid võivad saada mõjutatud sellest, kui see õigus piiriülesele juurdepääsule laiendatakse ja see tähendab seda, et eksklusiivne väline pädevus Euroopa Liidu puhul võiks potentsiaalselt ähm, äh, äh, ähm, kaasata ka seda rahvusvahelist kokkulepet ja võite küsida, miks me oleme kasutanud niivõrd ettevaatlikku keelekasutust ja räägime sellest, et potentsiaalselt võib see olla Euroopa Liidu äh, ainupädevuses. põhjus on selleks, et äh, Euroopa Nõukogu ei ole konkreetset ettepanekut teinud selle piiriülese juurdepääsu osas. Äh, tegemist on veel paljuski teadmatu äh, ettepanekuga ja seega me ei saa rääkida mingisugusest kindlusest selles osas ja siis te küsisite selle kohta, kuidas käivad läbirääkimised. kuivõrd meil ei ole selgust võimaliku protokolli tegeliku sisu kohta, siis me võime ainult viidata praegu üldistele reeglitele. Äh, elame ja näeme, kuidas need reeglid äh, tulevad siis äh, käsitlemisele siis, kui see protokoll tuleb läbirääkimistele. põhimõtteliselt, kui Euroopa Liidul on ainupädevus rahvusvaheline leping sõlmida, siis peavad läbirääkimiste eest vastut-, peab läbirääkimiste eest vastutama komisjon. nüüd, mis puudutab liikmesriikide rolli, kohus on selgitanud seda, et nõukogu otsuse vastuvõtmine, millega antakse pädevus komisjonile rahvusvahelise lepingu äh, läbirääkimiseks on esimene samm Euroopa Liidu ühistegevusel rahvusvahelisel tasandil. see äh, ei nõua seda, et liikmesriigid jääksid erapooletuks selles küsimuses, aga see äh, näeb ette vähemalt seda, et liikmesriikidel on kohustus teha tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsiooniga selleks, et Euroopa Liidu ülesannet lihtsustada ja tagada see, et Euroopa Liit oleks rahvusvahelisel tasandil ja areenil ühtselt esindatud ja lõpetuseks teie teine küsimus puudutas ähm, äh, koos sobivust Euroopa Liidu seadusandlusega äh, kui me räägime otsesest piiriülesest andmete jagamiseks, me ei saa sellele küsimusele vastata, sellepärast et äh, see test, mida kasutatakse, on teistsugune kui siis, kui testitakse seda, kas Euroopa Liidul on pädevus. pädevuse puhul peab analüüsi aluseks olema kahe piirkonna võrdlus, aga Äh, kokkusobivuse osas tuleb tervet äh, õigussüsteemi võrrelda ja kohus on öelnud, ma tsiteerin, äh, piisav informatsioon, meil ei ole praegu piisavalt informatsiooni tegelise ja mitte protokolli kohta, selleks, et otsus langetada, on meil vaja mitte hüpoteetilist või tegelikku protokolli. ja selle konkreetset raamistikku on vaja meil näha, aga sellist raamistikku praegu ei arutatagi äh, Äh, Euroopa Nõukogus, aga nagu ma ütlesin, me saame vastata teie pädevuse küsimusele, pädevus ja äh, kogu sobivus ei ole tegelikult omavahel seotud, selles mõttes, et Euroopa Liidu pädevus võib olla eksklusiivne või ainupädevus isegi siis, kui protokoll ei lähe vastu ühelegi Euroopa Liidu reeglile. nii et kokkuvõtteks meie arvame, et äh, teie esitatud küsimused leiavad kinnitamist juriidilises analüüsis ja tõesti on suur võimalus, et äh, tegemist on Euroopa Liidu ainupädevusse kuuluva asjaga, kuid teisalt on praegu veel väga vara, liiga vara hinnata seda, kas see Äh, sobib kokku Euroopa Liidu seadusandlusega, loomulikult äh, õigusteenistus äh, on valmis edasi tegelema selle küsimusega, eriti siis, kui see protokoll piiriülese juurdepääsu osas võtab konkreetsema kuju. suur tänu ja vastan nüüd küsimustele. jah, see ongi oluline, sest küber kuritegevusse konventsioon on üks asi, aga meil on veel teine terrorismivastase võitluse konventsioon, mida me märtsis arutasime ja seal tõusetuvad samad küsimused, täiendav protokoll ja need välisvõitlejad. ja sellepärast on see teema meie jaoks ülioluline. ehkki te ütlesite, et läheb veel aega eh, jõudmaks selgusele, millised tagajärjed kõigel sellel on. aga see kõik on ka väga oluline sisejulgeolekustrateegiaga seoses. jah, kõik saadikud, kes te siin olite ja kuulasite seda väga erutavat äh, juriidilist äh, arvamust, see oli äh, huvipakkuv. ja te jäite siia lõpuni välja ja ma tõesti kiidan teid selle puhul jah, me kõik need põnevad punktid olemegi planeerinud neljapäeva pärastlõunasse, nagu te näete. nüüd Monika, sa lausa hüpled koha peal, et küsimusi saaksid esimesena esitada ja ma teadsin, et sa seda teed. palun. küsimus sinult õigeuskalitusele. jah, kõigepealt tahtsin öelda, et hommikul tehti siin etteheide, et liikmesriigid ei vaheta omavahel andmeid, ei taha neid jagada üksteisega. ja see eh, tegelikult eh, tundub, eh, on vastupidine asi, on siin kaalus just nimelt vahetada neid ja kasutada vastastikku. kui ma nüüd kõik sellest analüüsist aru sain, siis liikmesriigid tohid saavad siit teatud määral sõltumatult toimetada, eh, eh, kui see kõik ei lähe päris vastuollu eh, sätetega. ma tahaks teada, et mida see juriidiliselt tähendab siis, kui see vastuollu sattumine toimub juriidiliselt. mis siis toimub, kui tõesti selline asi juhtub, et liikmesriikidel on teistsugune seisukoht kui komisjonil ja kuidas siis hakatakse seda lahendama. millised lahendused siin on, jah, üks asi on loomulikult Euroopa Kohtu selgitus selle kohta. aga millised lahendused on veel? jah, minu raportis, uurimis, raportis oli seesama asi tõstatatud. aga kas on veel kolleege, kellel on küsimusi õigustalituse arvamuse kohta? jah, võib-olla siis kuulame ära vastuse ja siis lõpetame. jah, suur tänu selle küsimuse eest. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et eh, lähtepunktiks olukorras on, eh, et kui komisjon, kui nõukogu eh, annab meile volituse läbirääkimisi pidada, aga me oleme sellest väga kaugel, meil ei ole veel isegi ju leppeprojekti olemas. nii et e- eeldame siis, et meil nüüd hakkasid need läbirääkimised pihta ja kohtupraktikas on ka ette nähtud niisugune manööverdamisruum, et teatud tegutsemismeetodeid eh, tohib kasutada õigusnormide ellurakendamisel. kohus ütleb, et liikmesriikidel ei ole kohustust jääda erapooletuks, nad võivad midagi teha, aga samas nad peavad komisjoniga tihedat koostööd tegema. ja seda ütleb kohtupraktika. ja ma arvan, et siin jääb teatud manööverdamisruum komisjonile ja liikmesriikidele. selline praktiline tegevuskord kehtestada, kuidas eh, toimetada. ja just Eh, kui tegemist on piiriülese andmetele juurdepääsule, siis me tavaliselt peame silmas uurimismeetmeid ja need meetmed kuuluvad liikmesriikide pädevusse, eh, nagu teie küsimus ka viitas, täiesti õigustatult. jah, praktiline tegevuskord võiks hõlmata eh, ühelt poolt liikmesriiki, aga teiselt poolt ei ole see pädevuste teema sest kui meie analüüs saab kinnitust tulevikus ja tõesti saab olema protokolli eelnõu ja me võime juba kindlusega väita, et komisjonile, Euroopa Liidule kuulub ainupädevus, siis see tähendab seda, et komisjonil on ka pädevus läbirääkimisi pidada lepingu üle ja Euroopa Liidu pädevus on sellisel juhul sajaprotsendiliselt ainupädevus. aga praktikas on nii, et liikmesriikidelgi on oma roll etendada läbirääkimistel. jah, ma tänan, Monika, selle suurepärase küsimuse eest jah, me oleme nüüd selle küsimuse lõpule viinud ja aitäh õigustalitusele ja nüüd läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde, jah, kümnes on meil ka. ja see puudutab kirjalikku vastust ähm, komisjonile esitatud küsimusele, kus käsitles ka direktiivi kaks tuhat üks viiskümmend viis, see tuli Elizabeth Gardiinilt. jah, küsimuse esitamisel tuginesime meie kodukorra e-, artikli sada kolmkümmend lõige neli kahekümne üheksandal oktoobril Elisabetta Gardini, parlamendisaadik, saatis küsimuse ja palus kirjalikku vastust, mis puudutas ajutise kaitse direktiivi vastavalt jälle meie artikli sada kolmkümmend tehti seda, aga komisjon ei vastanud õige aja jooksul, kuue nädala jooksul. ja nüüd me kutsusime ta sellepärast siia mõtteid vahetama. kõigepealt proua Gardinil annan sõnaga ma vaatan, kas inimesed on kohal, kas proua Kardini on olemas, et sellest asjast rääkida. kuulsin, et ta on teel meie poole. Budapesti konventsiooni kohta on võib-olla muidki küsimusi, tõesti põnevaid küsimusi äkki esitada. võib-olla ma oleksin pidanud andma võimaluse need esitada, aga nii juhtus nüüd. ma vabandan, halb koosoleku juhtimine minu poolt aga andke andeks, tegemist on lihtsalt neljapäeva pärastlõunaga. kolmveerand viis on kell juba. jah. ainult parimad on siin kohal, personal on esindatud jah, ega ma ei saa ette heita, kui keegi ära läheb.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 ühe tunni jooksul me võtsime välja läbi Süüria, Vahemere, Liibüa, Türgi ja pagulased ja siis käsitlesime Budapesti konventsiooni, küberkuritegevuse konventsiooni. see on tõesti, see näitab, mil-, kui mitmekesiste tehniliste küsimustega me tegeleme siin komisjonis ja milline pädevus peab olema meie saadikutel siin komisjonis, see on minupoolne kommentaar. ja personal ka tohutute teadmistega võrreldes nelja aasta taguse ajaga, selline on minu kogemus. aga ikkagi meie küsimuse esitaja ei ole veel saalis. Can we do the, we could do the other item, can we do the other item? I'm really loath to suspend uh, Antoine because ma ei tahaks praegu peatada meie tööd, siis ma kardan, et keegi ei naase. see teeb mulle muret. ja ma ütlen selle kõvasti välja mida te asjast arvate? jah, otsing on välja korraldatud Rahvapartei juhtimisel. edu teile! Thank you, Monica. I'm sure that's illegal. That, that, that, that, that, that, probably, that probably compares with... jah, see, mis teie, Monika, välja pakkusite, kahjuks me ei kuulnud mida täpselt osutus illegaalselt, sama illegaalselt kui teise liikme eest hääletamine loata. ma vabandan, kallid kolleegid, see on lõppküsimus meie päevakorras tegelikult. ma teen ühe teadaanne seni, kuni proua Kardini tuleb neljapäeval, kahekümne kuuendal see on juba täna. täna kell seitseteist nelikümmend viis on meil ühine kohtumine AFCO komisjoniga ja see toimub ruumis kolm G kaks. ja kolmeteistkümnes päevakorrapunkt ja see puudutab Euroopa Liidu liitumist Euroopa inimõiguste kaitse ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ja seda kohtumist juhime kahekesi ja Hannes Kreemer, kes Euroopa Komisjoni nimel läbirääkimistel selle konventsiooniga ühinemist seal osaleb, on seal kohal, nii et te olete kutsutud kõik eh, kell seitseteist nelikümmend viis ruumi kolm G kaks sellele arutelule. You ready? Are you ready, Mrs Gardini? kas proua Gardini on valmis? me ootasime teid. jah, äh, see kas ei ole üldse teie süü, et me varem lõpetasime. kas te olete nüüd valmis? jah, ma tutvustasin juba, et teil on kirjalik küsimus. nüüd on teil sõna lühidalt oma küsimust sisuliselt tutvustada, aga tehke palun lühidalt. Um, and then I'll ask uh, Laurent Michel from the European Commission. ja siis Euroopa Komisjonis Laurent Michel vastab teile, nii et palun, lühike ülevaade teie küsimusest. suur tänu, ma vabandan. ma arvasin, et me alustame kell viis, aga siis öeldi mulle, et pisut varem, vabandust, pidite minu järele ootama. jah, see on midagi, mis mul väga südamel on ja ma usun ka, et paljude kolleegide südamel. ma tahan teid tänada et tulite vastu minu palvele arutada siin libekomisjonis seda teemat. jah, me saime vastuse Euroopa Komisjonilt, aga vahepeal olen ma selle nüüd läbi lugenud, samas pean tunnistama, et ma olen pisut pahav praegune olukord ja see, et rändevood tulevad meile, on kõik väga aktuaalsed teemad ja seonduvad otseselt selle direktiiviga. ja ma arvasin, et see on väga hea mõte, et meil on Euroopa Liidus selline direktiiv, aga nüüd ma tahaksin teada, mida siis komisjon kõhkleb, sest me saime vastuse, et sada tuhat eh, Süüria last on taotlenud eh, asüüli Euroopa Liidus, mul ei ole Eurostati andmeid aastast kaks tuhat kolmteist, ainult need andmed aasta kaks tuhat neliteist kohta, sada tuhat, aga aastal kaks tuhat kaksteist oli kolmsada kolmkümmend viis tuhat taotlust ja enne seda veelgi rohkem. nii et kolmekümne protsendi võrra on aastast aastani kasvanud taotluste arv. ma arvan, et olukord praegu on dramaatiline. inimesed põgenevad sealt, kus käib sõda. me tahame, tahtsime aidata demok-, demokraatlikke jõude, kui see kõik algas, aga me ei näinud häiresignaale tollal, me ei mõistnud, et olukord Süürias oli palju keerulisem, kui meie ette kujutasime. jah, ma mõtlen selle peale, mis praegu Vahemerel toimub. Vahemeri on muutunud surnuaiaks ja sellised bürokraatlikud vastused komisjonilt ausalt öeldes tõesti hämmastas mind. olen suures segaduses. mitte ainult öö, ei peetud vastuse tähtajast kinni, vaid tulemuseks oli selline bürokraatlikult sõnastatud vastus, mis tegelikult probleemi kui sellist ei käsitlegi nii et vaadakem siis üksteisele silma ja mõelgem tõsiselt järele asja olemuse üle. ma arvan, et Euroopa Komisjon võinuks meile inimlikuma vastuse andma ja konkreetsema vastuse anda, mis vastab nendele raskustele, millega me rinda pistame. ma ei räägi sellest rohkem, aga kui te loete läbi kõik need raportid, mis me saame vabaühendustelt ja nendelt, kes üritavad abiks olla äh, nagu näiteks arst, piirideta arstid. Nad räägivad sundprostitutsioonist, enesetappudest, jälitamistest, tohututest inimkannatustest. ja kui me surmajuhtumid välja jätame, see on mõõtmatud kannatused ja tahaks teada, millal siis komisjon arvab, et on saabunud kriitiline hetk, et nüüd on meil tegemist massilise sisserändaga ja Euroopa Liit peab midagi ette võtma well,. suur tänu. komisjon teile silma ei vaata, istub teie selja taga hoopis. Äh, jah, nad on siin kohal nagu ikka ja valmis vastama teie küsimustele. nii et palun, Laura Michel rääkige ära oma seisukoht well,. Thank you, Mr Chairman. suur tänu. ma olen pisut hämmingus selle sõnavõtu üle, mis ma kuulsin lugupeetud saadiku suust. küsimus oli ajutise kaitse direktiivi käivitamise kohta, mitte süüli kohta Euroopas, selle kohta, mida me ära teeme. me vastasime sellele küsimusele, et mis et kas on käivitumas ajutise kaitse direktiiv ja vastus meilt oli selge. me leidsime, et hetkel ei ole põhjust ajutise kaitse direktiivile tugineda ja see käivitada, sest asüülisüsteemid toimivad. jah, süürlaste arv, kes meile tulevad, on hallatav ja ajutise kaitse direktiiv loodi pärast Kosovo kriisi kui oli tegemist massiivse inimeste sissevooluga ja asüülipaigasüsteem ei suutnud enam toime tulla varjupaiga taotlejate arvuga. me ei vaata taotluste arvu kui sellist. kõigile antakse kohe ajutine kaitse, aga praegu süürlased tulevad Euroopasse ja saavad pagulase staatuse Euroopas. üheksakümmend kaheksa protsendi nendest saavad selle staatuse, pagulase staatuse, asüülipaiga aki alusel, neid koheldakse korralikult. meil on käivitunud äh, to-, toetusmehhanismid EASO-ga, samuti eriabi Itaaliale, Bulgaariale, Küprosele ja kõikidele nendele liikmesriikidele, kes on äh, esiliinil aga süsteem kui selline tuleb praegu toime. nii et meie arvates ei ole vaja käivitada ajutise kaitse direktiiv, see oli meie vastuse mõte. ja ma tahan rõhutada veel ühte asja. Itaalia ei palunud, Kreeka samuti mitte, mitte ükski liikmesriik ei ole palunud, et käivitatakse ajutise kaitse direktiiv, sest see ei ole praegu õige instrument eh, vastamaks praegusele olukorrale. nii et hetkel me ei arva, et <clears throat> oleks vaja käivitada see direktiiv. nüüd teine küsimus, mille lugupeetud saadik tõstatas ja siin ma pean silmas mõttevahetust, mis meil juba oli enne pärastlõunal siin, kus me rääkisime nendest teemadest ja need seonduvad äh, sama küsimusega, mis praegu käsitlusel on. Like kas lugupeetud saadik soovib tagasi tulla? ja vastata. suur tänu. lihtsalt paar sõna. ma mõistan. aga see vastus on tõesti bürokraatlik, Euroopa Liit ei ole paindlik ja kaks ja pool miljonit inimest on ju põh-, põgenenud Süüriast ja miks meil rohkem ei ole pagulasi Euroopas, sellepärast et meri on meie vahel Nad vaatavad Euroopa poole ja Euroopa ei ole piisavalt paindlik, et eh, probleemiga rinda pista. kui olukord oleks teistsugune, kui oleks tegemist maismaapiiriga meie vahel, siis oleks pagulasi meie juures palju rohkem. aga paraku Euroopa Liit ei näita seda mõistvat ja mul on kurb näha, et Euroopa peidab ennast bürokraatlike juriidiliste sätete taha ega tee seda sammu, mis tulnuks. Eh, jah, artikkel sada kolmkümmend näeb ette menetluse, et me saame mõlemad osapooled ära kuulata. komisjon vastas selgelt eh, meile, nende arvates on tegemist eh, selge küsimusega ja vastati tehnilistele sätetele toetudes. Teie leiate, et see oli bürokraatlik vastus, aga me jah, kuulasime nüüd mõlemad pooled ära. meil on see nüüd läbi tehtud ja ma loodan, et teie ka leiate sedasama. ja meil tuleb nüüd lõpetada see arutelu. suur tänu, lugupeetud saadik, et tulite ja tänan kõiki saadikuid, kes siin on ja tänan komisjoni vastamast. nii et suur tänu, lugupeetud kolleegid, see oli viimane küsimus meie tänasel kohtumisel, aga nagu öeldud, me läheme nüüd saali ASP 3G2, kus meil on ühtne kohtu, ühiskohtumine eh, AFCO-ga ja see puudutab Euroopa Liidu liitumist inimõiguste ja põhivabaduse kaitsekonventsiooniga. see algab, see kohtumine seitseteist nelikümmend viis. nii et kui meie komisjon oleks sellel kohtumisel esindatud, oleksin teile väga-väga tänulik ja mina koos AFCO esimehega juhatan seda üritust nii et suur tänu, kallid kolleegid, kogu tähelepanu eest ja kui teid ei ole järgmisel kohtumisel siis suur tänu senise eest.